pöördumine teile ja ma olen kindel, äh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, et äh, te kõik mõistate, kui tähtsa küsimusega on tegemist. nii palju siis äh, presidendi teadaannetest ja lähme tagasi juba päevakorra juurde. päevakorra eelnõu on vastu võetud kahekümne teisel septembril. ettepanekuid muudatus päevakorra muutmiseks pole ja seega on äh, see lõplik päevakorraprojekt vastu võetud äh, ja läheme nüüd edasi äh, päeva